alustame nende erinevate paneelide kokkuvõtmisega ja anname sõna kolleegidele, kes soovivad sõna. nagu teile juba ütlesin, toimus kolm arutelupaneeli ja seda üheaegselt. toimusid äh, mõttevahetused. ja mulle öeldi, et äh, oleks vaja olnud äh, rohkem aega, sest aega jäi väheks. tõesti, tegu on ju sellise küsimusega, mis milles meil kõigile meeldiks osaleda ja arvamust avaldada, aga iga aastaga saame järjest targemaks ning võib-olla järgmisel aastal, kui korraldame kohtumise rahvusvahelise naistepäeva puhul, peaksime võib-olla paremini mõtlema selle peale, kuidas eh, korraldada oma aeg niimoodi, et võimalikult suur osalus, eh, võimalus jääks kõigile ning nüüd teeme kokkuvõtted erinevate paneelide eh, korraldamisest, kõigepealt äh, saab sõna äh, Ernest Urtasunile, kes, äh, Tasunile, kes esimest paneeli juhtis, härra, teil on sõna. suur tänu teile, proua esimees, suur tänu teile ülevaate paneeli tege-, meie paneeli tööst ja kui midagi unustan, siis annan sõna või võib-olla parandavad mind kolleegid, kes meie töös osalesid, suur tänu äh, toimus väga eh, huvitav arutelu parlamentide, parlamendiliikmete ja kodanikuühiskondade esindajate vahel. Eh, väga palju huvitavaid mõtteid öeldi välja, samuti naiste eh, organisatsioonide esindajad ka rääkisid sellest, kuidas kurjategod, kuriteod karistamatuks ei jää, sellest rääkis Küprose kolleeg, samuti rääkis veel üks oluline äh, Äh, äh, panus, äh, mis puudutas asjade õiguslikke aspekte erinevates liikmesriikides ning Rumeenia kolleeg ütles hea uudise välja, et Rumeenia üritab Istanbuli konventsiooni ellu rakendada ning Kreeka kolleeg selgitas pisut, millised on Kreeka kogemused praegu kahesaja tuhande, kaheksasaja tuhande pagulase vastuvõtmisega ning kui raske on just naisprobleeme äh, lahendada, kus äh, olukorras, kus naised ja lapsed on täiesti hüljatud äh, ning ainult elanikud nendele mingisugust abi ja toetust osutavad. tegemist on problemaatilise küsimusega, Portugali kolleeg ütles samuti, et teatud juhtumitel on probleem selles, et meil on olemas õiguslikud vahendid, Istanbuli konventsioon, õiguslikud, samuti seadused liikmesriikides, kuid need ei toimi ja see on probleemiks paljudes liikmesriikides ja see mõjutab loomulikult ka naisi ning ka see on samuti tõsine probleem, millega tegeleda. kolleeg Prantsusmaalt selgitas ka, kuidas, kuidas selle probleemiga Prantsusmaal tegeletakse, tegeletakse on üks osa vastuvõtuorganisatsioonidest, kes tegelevad konkreetselt naisõigusküsimustega teised äh, kolleegid, Euroopa Parlamendi liige Julie Wood äh, tõstatas küsimuse, mis on minu meelest väga oluline ja arutelu jaoks, et äh, ähm, naispagulaste probleemid on see, et nende eripärasest probleemi, problemaatikast oleks väga vähe teadlikud nii meedias kui ka Euroopa Parlamendis tuleks teadlikkust tõsta ning ka sellega seoses oli tänane kohtumine äärmiselt oluline sooviksin tänada eh, ka Jackie Printsi tema eh, panuse eest eh, Hollandi eesistujana ning väga oluline oli ka Raikl Reili ja Ina Jaffi poolt, et sõnavõtud olid väga olulised, proua Jaff selgitas konkreetsete juhtumite ta, näidete abil, rääkis Afgaani äh, Eh, olukorrast, lastega naiste olukorrast, kus eh, nad pidid jääma ähm, avatud äh, varjupaika elades äh, koos siis me, me, kõrvuti meestega, olles äh, vägivalla, seksuaalse vägivalla oh, ohus olid, nad pidid öösel valvurid välja panema, et ennast kaitsta, see on see konkreetne äh, problemaatika, mis esile tõusis ning äh, Reili rääkis mõningatest äh, ähm, sellest et, et äh, viiskümmend seitse protsenti naistest on naised või tüdrukud ning vägistamisoht on väga suur, seksuaalne vägivald, seksuaalse vägivalla oht on väga oht suur, samuti on nad sunnitud abielu ohus oma päritoluriikides tihtipeale Eh, on nad sunnitud seksuaalvahekorrale, et eh, maksta ülesõidu eest eh, ning ta, ta ütles, et õigesti, et praegune olukord ei suuda neid kaitsta ei kinnipidamisega vastuvõtukeskustes, millest rääkis ka proua Hannibal. ja proua Reili ütles, et tegelikult on globaalsed suunised selleks, et äh, võidelda seksuaalvägivalla vastu äh, nendes kinnipidamiskeskmistest, meil ei, ta ei kasutada, meil ei ole eraldi tualette, meil ei ole äh, pesemisvõimalusi eraldi ja naised tunnevad ennast äh, ohustatuna, meil on võimalusi need probleemid lahendada, meil on vaja rohkem eksperte soopõhise vägivalla vastu võitlemiseks, samuti on vaja meditsiiniteenuseid osutada naiste emakeeles ja äh, Ehm, samuti on äh, vaja äh, ka koolitada äh, piirivalvepolitseid ja samuti on meil vaja ka edasikaebusvõimalusi, kui on konkreetseid seksuaalvägivalla või soopõhise vägivalla juhtumeid, nagu proua Reili seda ütles, Eh, see on mure, mida me kõik jagame, praegune asüülipoliitika seab naised ohtu ning meil on vaja eh, kiireloomuliselt eh, see olukord lahendada, suur tänu. suur tänu, suur tänu teile, härra Urtasun ning suur tänu teie panuse eest, suur tänu nende kokkuvõtete eest ja nüüd annan sõna proua Juto, kes oli teise paneeli juht see puudutas äh, siis äh, tervisekaitset naispagulaste puhul. suur tänu teile, proua president, selgelt äh, see paneel, kus ma osalesin, oli võib-olla rohkem tehnilise iseloomuga, sest võttis ähm, ka arvesse neid legaalseid aspekte, mis on seotud pagulaste, eriti naispagulaste tervisekaitsega. praegusel hetkel on pagulaste liikumine väga eh, massiliseks muutunud ning naised on ühed ohustatumad nendest, võttes arvesse, eh, millistes tingimustes peavad nad elama Eh, oma mm, eh, teekonna vältel ja mõned naised on üksinda, mõned neist on lapseootel, mõned nimetamad evad, mõned on eh, murdeealised, samuti alaealised, mõned jällegi <clears throat> vanurid, nii et see oli ka meie paneeli põhiarutelu teemaks ning räägime siin ka äh, kriitilise, arutasime need kriitilisemad küsimused läbi, rääkigem ka sellest, milline on Euroopa Liidu lähenemine, äh, mida teeb äh, näiteks, näiteks direktiiv, mis puudutab siis rahvusvahelise kaitseõigusega asüülitaotlejate vastuvõtmisest, milles rõhutatakse, et neil kõigil on õigus äh, Äh, meditsiiniabile, kas äh, kiirabile siis või krooniliste äh, haiguste ravile, neil inimestel on samad õigused kui, ähm, kui liikmesriikide kodanikel, kuid seda praktiliselt ellu ei viida. samuti puudutab see inimkauplemise ohvreid, neil on vaja õiguslikku abi, neil on vaja ka ähm, meditsiinilist abi Euroopal on olemas selleks õiguslikud meetmed, kuid on olemas veel lisaks sellele muud äh, võimalused. kui soovime, et äh, sõnad tegelikult ka tegudeks muutuks, äh, siis peab tegema kõik selleks, et see direktiiv ei jääks lihtsalt paberile. meile meenutati seda ka täna hommikul, viimased uudised UNICEF-i esindaja poolt <clears throat> nimelt eh, veebruaris kaks tuhat kuusteist eh, oli naisi ja lapsi eh, Euroopasse jõudjate seas rohkem kui mehi, ligi kaks korda rohkem kui mehi. ja protsendid on lihtsalt hirmuäratavad, praegusel hetkel kuuskümmend protsenti pagulastest on kuuskümmend protsenti, varem oli neid seitseteist protsenti ning nad äh, on seotud, äh, nad on äh, rünnakute ohvrid, nad, neid ohustavad, ohustab ka seksuaalne vägivald. ning seda ütles ka Safi Laval. praegusel hetkel on Euroopa Eh, sulgenud oma piirid pagulastele, kuid mitte kurjategijatele eh, ja seda tuleb arvesse võtta. samuti on olulised ka nende inimeste toetus eh, ja abistamiskeskused. praegusel hetkel on vaja kvalifitseeritud tööjõudu, on vaja psühholoogilist abi ohvritele, on vaja ka naissoost tõlkeid, et neid inimesi aidata ja anda adekvaatset informatsiooni pagulastele. samuti üks punkt, mis esile tõsteti, on see, et väga vähe on, on otseseid äh, äh, arvamusavaldusi naiste poolt, arvamust avaldavad äh, vabatahtlikud või meditsiinipersonal, kuid väga vähe kuuleme seda, mida naised ise ütlevad samuti on esile kerkinud üks teine probleem, mis puudutab siis alaealisi, saatjateta alaealisi ja murdeealisi. ja äh, praegusel hetkel võime, võime Ehm, võime nendega kohtuda, kuid otseseid äh, äh, arvamusavaldusi või mõtteavaldusi nende poolt ei kuu-, ei kuule me, meie ja pidevalt esinevad avalikkuse ees ainult kas piirivalvurid või politseinikud, kes on muidugi meessoost e,. Ehm, ning e, ja tihtipeale need meessoost politseinikud või piirivalvurid on olnud vägivaldsed äh, ja see tähendab seda, et ka julgeolekuteenistuste seas peaks äh, olema rohkem naisi. ning mis puudutab nüüd strukturaalsetest probleemidest, siis oleme rääkinud ka äh, vastuvõtukeskustes naiste ja laste vastuvõtmistingimustest tuleb vägivalla ohvreid aidata ja toetada ja peab olema ka vastuvõtukeskustes võimalusi lapse hoiuks, sel ajal kui eh, ravitakse eh, näiteks emasid, samuti tuleb eh, jagada toiduaineid, näiteks proua Suvi ütles, et tihtipeale on vaja kolm kuni neli tundi seista külma vihma käes, et toitu saada, see on täiesti aktsepteerimatu, eriti võttes arvesse, et sealt tabades seisja saavad äh, haiged või lapseootel naised eh, ja peab seisma ka eh, tualetidesse minekuks eh, ja ärgem unustagem, et lapse ootel naisi väga palju, nende psühholoogiline, füsioloogiline olukord on väga raske, nad kannatavad äh, peab aitama neid inimesi, neile peab võimaldama ligipääsu erinevatele teenustele, see on oluline naistesse eh, tervise kaitseks, kuid eh, ravile ligipääs on väga keeruline ning eh, tekitatakse ka kommunikatsiooniprobleeme, kultuuriprobleemid on suured, ka erinevus tervishoiu ja sotsiaalkaitseteenuste ligipääsuks on väga erinevad, tihtipeale naised ei oska oma sümptomitest rääkida ning äh, väga raske on neil ka selgitada, mis haigust nad parasjagu põevad. on ka näha, äh, et on äh, Eh, sünnituseelseid ja sünnitusjärgseid hooldustele eh, piisavalt, see toob kaasa ka väga palju komplikatsioone, ka transpordiprobleeme on palju, laste hoolduseks on, eh, lapse hooldusprobleeme on väga palju, see tähendab seda ka, et on vaja võimalikult kiiresti saada üle õiguslikest probleemidest, mis on seotud tervishoiusüsteemiga, sellele ligipääsuga, väga palju on selliseid naisi, kes vajavad neil peab olema võimalus minna haiglasse ja, ja seda juba nende esimeses vastuvõtukesku-, vastuvõtukeskuses. naised tihti kardavad haiglasse minna, nad ei taha esimesse eh, vastuvõturiigi haiglasse minna, vaid tahavad edasi liikuda. ja, ja seda sellepärast, et eh, neil tekivad administratiivsed probleemid, majanduslikud probleemid, nad kardavad ka neid äh, tuntakse ära ja saadetakse tagasi nende päritoluriiki. ning veel üks äh, probleem. arvesse tuleb võtta ka inimeste mobiilsust, mitte ainult äh, äh, jäigaks jäädes, vaid tuleb arvesse võtta ka võimalus, et need inimesed, kes tunde ja päevi ootavad, kes jälgivad olukorda. paljude institutsioonide tegevus on puudulik, on sekkunud piirideta arstid, oleme kuulnud ka nende kogemustest siin ja samuti ka eh, nii-öelda kiirreageerimisorganisatsioonid, kes üritavad mõningate riikide vajakajäämisi leevendada samuti eh, eh, tuleb rääkida vabatahtlikest nagu Nawal Suvi, kes on päästnud tuhandete inimeste elu. Eh, asüülitaotlus tähendab väga paljusid erinevaid administratiivseid probleeme ja see kõik võib mõjutada äh, naiste tervist eh, ja see võib kõik süvendada juba olemasolevaid eh, traumasid naiste puhul, kes on elanud juba äh, traumaatilisi kogemusi üle ning tahaksin öelda, et tuleb garanteerida kõigi naiste tervisekaitse, kes meie piiridele jõuavad. naistel on teistsugused vajadused ja nad äh, Nende õhus peavad hoopis teistsugused nähtused äh, ja neil peab olema võimalus äh, ligi pääseda arstiabile, turvalisele sünnitusabile ja äh, kõige olulisem on garanteerida turvalised vastuvõtukeskused naiste ja laste jaoks, tuleb ära hoida seksuaalne ja soopõhine vägivald ning tuleb aidata ohvreid, kes on sellesse raskesse olukorda sattunud, aitäh! Muchas gracias, senora Ayuto. suur tänu teile, proua Ayuto ning lõpetuseks äh, saab sõna meie kolleeg äh, Malm Björk. Eh, suur tänu ja kõigepealt ma tahaksin tänada Catherine Taylor'it äh, ja teisi kolleege, kes äh, oma seisukohti meie töögrupil meiega jagasid. kõneleja ütleb, et ta räägib tõesti oma emakeelt rootsi keelt ja jätkab. meil oli väga palju sõnavõtjaid Portugalist, äh, Rootsist, Tšehhi Vabariigist ja keskenduti integratsioonile. ja uuring, millega te olete ilmselt ka ise kursis, äh, leidis viitamist mitu korda ja ma räägin mõnedest aspektidest ja selge on see, et integratsioon saab alguse juurdepääsust. see saab alguse sellest, et kuidas rahvusvaheline üldsus teid pagulase tee läbimist vastu võtab. see otsustab see, kuidas, otsustab ära ka selle, kuidas asjad arenevad edasi. kui jääb meelde positiivne kogemus, siis loomulikult on ka edasine ilmselt positiivne. üks meie sõnavõtjatest ütles, et ei tohiks äh, aega kulutada. inimestele tuleb anda haridus, tuleb anda nendele ametikoht, see on väga oluline. väga palju räägiti ka naiste rollist äh, perekondade integreerimisel, eriti laste integreerimisel. ja tänu naiste integratsioonile üsna tihti integreerub ka ülejäänud perekond uue keskkonnaga. lisaks sellele räägiti ka teistest elementidest, mis on seotud meie heaoluriigiga väga palju räägiti elukohast. loomulikult on vaju, vaja selliseid äh, elupaiku, kus terve pere saaks koos elada, sest et niimoodi saab äh, pere integreeruda ühiskonnaga. ja lisaks sellele räägiti palju ka keeleõppest. sama tähtis on äh, ka öö, ülikooli diplomite vastastikune tunnustamine, kui inimesel on juba haridus. aga loomulikult tööturule sisemiseks on vaja teada pärit, sihtkoha riigikeelt ja seda õppida. naispagulased on tihti rassismi ohvriteks või eelarvamuste ohvriteks ja me peame ka vastuvõtvates kogukondadest selliste rassistlike ilmingute vastu võitlema ning lisaks sellele on räägitud ka, rääkisime täna ka palgalõhest. meeste ja naiste vaheline palgalõhe on äh, teada-tuntud teema meilegi juba olnud kaua, aga see on veelgi suurem ähm, võõrtaustaga naiste puhul naispagulastel on vaja korralikku palka saada oma tööst, et eh, ja sugugi mitte ei peaks neile makstama väiksemat palka kui kõikidele teistele. oluline on see, et heaoluriigi mm, süsteem toimiks, naistel peab olema ka juurdepääs tööturule, nad peavad saama võimaluse ennast koolitada, aga selleks on vaja ka seda, et nende eh, lapsed saavad lasteaiakoha ja, ja kooli oma töögrupis rääkisime ka sellest, kui oluline on perekondade taasühindamine. perekondade taasühendamine on loomulikult integratsiooni lahutamatu osa, kui te elate kaugel oma lähedastest sellest, mida te armastate, siis on teil üldse väga raske ennast integreerida uue riigiga. see on üks olulisemaid aspekte, millele tuleks kontsentreeruda. ja kindlasti peavad lapsed peavad lapsed jääma oma vanemate juurde, mitte mingil juhul ei saa neid sundida elama vanematest kaugel. räägiti ka tervishoiusüsteemidest, ma tean, et sellest räägiti ka teises töögrupis, aga jutuks tuli ka ohutus ja julgeolek vastuvõturiikides ei tohi lasta tekkida olukorral, kus need inimesed on uuesti silmitsi ebakindluse ja ohtudega. kui me need inimesed paneme sellisesse olukorda vastuvõturiikides, siis me ei täida oma kohust. politseiüksused, kohtusüsteem peab toimima, sest kui inimene satub teist korda selliste äh, ilmingute ohvriks, siis, siis ei lähe ka, siis me ei saa rääkida integratsioonist kodanikuühiskond võib samuti mängida äärmiselt olulist loll, rolli naispagulaste integreerimisel. võiks võtta väga palju algatusi, nii nagu on ka võetud. tänu kodanikuühiskonnale või võib äh, tõesti tekkida võimalus vastata nendele vajadustele, mis on välja esile kerkinud praegu me ei pii-, piira nendele piisavalt tähelepanu. kohtusüsteemi roll on samuti tähtis, juurdepääs õigusabile on ülioluline, kui me ei tea, millised õigused meil on, siis on raske ennast integreerida. väga raske on näiteks nõuda õppekohta või mis iganes, nii et juriidilised küsimused on väga tähtsad ja lõpetuseks ütleksin ma siis et ähm, see raport, mille me esitasime, keskendub heaoluriigi toimimisele, me rõhume sellele, kui oluline on perekondade taasühendamine, mida kahju, millest kahjuks ei peeta kinni väga paljudes riikides, ka minu koduriigis Rootsis. ja veel üks mõõde on tähtis, nimelt tuleb teha lõpp diskrimineerimisele ja äh, eelarvamustele, millega põrkuvad naised ikka ja jälle meie ühiskondades kokku. nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks ja suur tänu kõigile, kes osalesid meie ümarlaual. Muchas gracias, señora Björk. suur tänu teile, proua Björk ning äh, nüüd äh, koos äh, kokkuvõtete tegemine on lõppenud, anname avame arutelu ja sõna saavad ähm, erinevad kolleegid ja kui keegi soovib veel äh, osaleda arutelus ja ei ole seda veel seda taodelnud, taotlenud, siis palun täitke vastav paber ära ja saatke see meile siia eh, saali etteotsa ning et kõik saaksid sõna, eh, piirame kõneaega kolme minutiga ning kõigepealt saab sõna eh, proua Cecil King, kes on libe komisjoni raportöör. Grazie. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, sõbrad, sõsarad mul on äh, hea meel tervitada teid täna sellel kohtumisel. tervitame siin ju täna saabuvat rahvusvahelist äh, naistepäeva. kõik need, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen pühendunud igasugusele diskrimineerimise väljajuurimisele pagulaskriisile reaktsiooni andmine tähendab tegelikult inimväärikuse alal hoidmist sadade tuhandete äh, tüdrukute, naiste ja laste heaks, kes otsivad rahvusvahelist kaitset meie liikmesriikides. ei tohiks aga unustada, et enamus äh, naisi, kes on äh, pagulaste jalgale võtnud, ei jõuagi nii kaugele, kui äh, seda on Euroopa. Nende tee katkeb tihti palju varem kuid need, kes kohale jõuavad, äh, tihti näevad, et äh, varjupaiga saamine ei tähenda ohutust. Äh, nende tee ei lõppe sugugi ähm, transiitriikides inimesed, kes on varjupaika taotlenud, naised, kes on varjupaika taotlenud, peavad saama erikohtlemise, nende vajadused on teistel, teistsugused kui meestel, kui me räägime esimesest vastuvõtufaasist, neil on vaja neile suunatud teenuseid eh, ja ka elutingimusi, kuid lisaks sellele on neil vaja psühholoogilist abi. tuleb teha lõpp eh, naiste ja tüdrukute vangistamisele või kuidagi nende liikumisvabaduse piiramisele peab olema naisametnikke, kes neid aitavad. ning äh, tagada tuleb see, et äh, neile tagatakse abi sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks ja integratsiooni soodustamiseks, nendel peab olema su-, juurdepääs haridusele ja tööturule. naised on arengu mootoriks ja naised on maailma tulevik ja Mary Honeyballi raport, mis Euroopa Parlamendis järgmisel nädalal tuleb hääletusele ning soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamus algatusraporti juurde, mille osas olen mina kaasraportöör Euroopa Parlamendis ja see algatusraport ise kujunevad selleks raamistikuks, mille alusel me arendame välja pagulaspoliitika, mis vastab meie põhiväärtustele. ma olen nõus sellega, mida ütles Mary Robinson, me peame tõesti naised oma keele ja hääle panema maksma, eriti seitsmenda märtsi Euroopa Liidu Türgi tippkohtumisel ja seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda märtsi tippkohtumisel. kaalul on siin Euroopa tulevik, me peame iga Äh, moodi võitlema lühinägelike isekate poliitikate vastu, kus hakatakse välispiire kaitsma või illegaalset mm, rännet piirama. rändevood, äh, nende vastu ei tuleks võidelda, vaid neid tuleb hallata. meil on äh, vaja praegu reageerida lühiajaliselt sellele humanitaarkriisile, mis paisub meie silme ees kuid äh, me peame tagama ka turvalise ülepääsu, me peame toetama legaalseid migratsioonivõimalusi ja integreerima sisserännanud meie majanduslikku, sotsiaalsesse ja poliitilisse ellu. ja äh, tahaksin ka kajastada seda lootuse sõnumit, äh, mille esitas Naval Sofi ainult siis, kui me jõud koondame kui meie hääl kõlab, äh, saab Vahemerest jällegi türkiissinine meri. suur tänu tähelepanu eest, äh, suur tänu, proua juhataja, et andsite mulle võimaluse teie ees sõna võtta ja olen valmis vastama äh, teie küsimustele ja aitan kaasa teile teie töös. Eh. suur tänu, suur tänu, armas King ning järgmine saab sõna Federica Itaalia parlamendist suur tänu, suur tänu selle küllakutse eest, see teema on äärmiselt oluline, eriti Itaalia kontekstis. Itaaliat mina esindan ka ühtlasi. Itaalia on äh, geograafilistel põhjustel eriti äh, ligipääsetav, eriti kui me räägime üle mere tulevast äh, sisserändest. probleeme on meil palju ja tuleb anda endast kõik selleks, et ähm, naiste ja alaealiste õigused oleksid kaitstud. sest nemad on kõige haavatavamad pagulaste seas. kuid Euroopa ei saa samuti silmi pöörata oma kohustusest, ei saa silmi pöörata põhjustest, mis on selle kriisi tekitanud poliitika majanduslikud oled sõda. tegelikult me praegu maadleme tagajärgedega, aga ainult, ainus viis eh, rändevooge vähendada on tegeleda asja juurtega. ma tahtsin tuua välja mõned eh, punktid, millest eh, ka täna juba on räägitud, millest rääkis Naval Sofi, nimelt maffia. kahjuks on maffia võtnud pagulastega smugeldamise enda kontrolli alla, vähemalt Itaalias ei ole üldse ohutuid legaalseid võimalusi meie riiki jõuda, kuid just seda oleks meil vaja, kui me tahame võidelda organiseeritud kuritegevuse poolt põhjustatud ekspluateerimise vastu. ja tahtsin ühe aspekti veel välja tuua. tagada tuleb see, et Euroopa eelarves et äh, oleks tagatud stabiilne rahastamine. eesmärgiks peab olema see, et kõik liikmesriigid saavad anda tervishoiuteenuseid, psühholoogilist abi ja teistsugust äh, äh, abi, kui see peaks olema vajalik, eriti kõige haavatavamate pagulasgruppide sees. suur tänu selle tänase arutelu eest, aga ja ma tõesti loodan, et sellega astume sammu edasi, suur tänu! ja Saare, suur tänu ja nüüd saab naiskomisjoni nimel proua Šodrova Euroopa Parlamendist. Thank you very much, Mrs. suur tänu, äh, proua esimees. proua Šoidrova ütleb, et ta räägib tšehhi keeles, kuivõrd see on tema jaoks lihtsam. daamid. meie külalised, mul on väga hea meel pöörduda Euroopa Rahvapartei nimel teie poole täna me oleme väga tänulikud selle võimaluse eest pidada maha arvamuste vahetus teiega, et rääkida koos teiega selles, sellel olulisel teemal. meie meelest on äh, rahvusvaheline naistepäev väga oluline päev, see tunnustab äh, naiste rolli ühiskonnas. ja me tõesti äh, tahaksime võtta üle teilt ähm, selle juhi rolli järgmise aasta sündmuse korraldamisel, ürituste korraldamisel. minu meelest on pagulased silmitsi kahte tüüpi probleemidega. mitte ainult äh, ei ole nii, et äh, Euroopas naised kannatavad palgalõhe all äh, vaid äh, lisaks sellele peavad äh, sisserännanud äh, kannatama ka võõraviha all, nendest nähakse kogu aeg välismaalasi. ja seega me oleme samal seisukohal nendega, kes ütleb, et tagada tuleb juurdepääs elupinnale, ravile, vaimsete haiguste korral tagada ravi tuleb aidata vägivalla ohvreid, aidata neid naisi, kes peavad oma laste eest hoolt kandma. sest et lastega naistel ei ole aega tihti iseendale tähelepanu pöörata. meie usume seda, et tuleb eraldi hoolt kanda naiste ja tüdrukute eest ja laste eest seda sellepärast, et umbes kümme tuhat äh, sisserännanud alaealist last on täna Euroopas saatjata liikvel ja nemad on täpselt samamoodi vägivalla ohvrid. ja tuleb tunnistada, et äh, praegu ei lähe meil väga hästi selle probleemi lahendamisega, sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, hindame kõrgelt äh, heategelike organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide tööd. tähtis on äh, siinkohal tunnustada vabatahtlike töö, vabatahtlike tööd ja meiegi siin parlamendis peaksime seda rohkem tunnustama ja rõhutama, sellest rääkima, rääkima nende kogemustest. ja ei tohi äh, unustada ka seda, et tuleb jääda realistlikuks kakskümmend kaheksa riiki üritavad leida ühtse lähenemise, aga meie ajalooline taust on erinev, meie traditsioonid on erinevad. meie Rahvapartei usub, et meil on vaja ühtset Euroopa lähenemist, sest see on ainus viis, kuidas meid saaks saata edu. meie tahame, et Euroopa Liit ja liikmesriigid läheneksid sellele teemale inimväärikuse seisukohast, see tuleb kaitsta inimelu väärikust, see on sellest, see on see punkt, millest tuleks lähtuda ja seda ei ole piisavalt tihti minu meelest korrutatud. lahenduseks on äh, rahu Lähis-Idas, julgeolek Aafrika riikides ja Lähis-Idas ja abistada tuleks majanduslikku arengut nendes riikides, kui inimesed tunnevad ennast turvaliselt, kui nendel on tööd koha, kodus, siis neil ei ole ka põhjust kuhugi pageda see on oluline kõikide nende jaoks, nende naiste jaoks, kellest me räägime, kõikide laste ja perekondade jaoks. see on meie ühtne jagatud kohustus Euroopa Liidus ja liikmesriikides. subsidiaar-, lähimuspõhimõte kehtib ja sellepärast Euroopa Liidus nõuamegi seda, et liikmesriigid ka kannaksid oma koormat, oma vastutuse koormat aga see on ainult võimalik üheskoos. Euroopa Liit peab äh, ennast koondama ja ühtse rinde välja kujundama ja Rahvapartei seisukoht on, et naised ja lapsed peavad olema prioriteet. suur tänu teile, proua Šodrova. ning nüüd on sõna Si- Sive Lödemir Türgi Parlamendist. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve kallid kolleegid, mul on suur au osaleda täna sellel kohtumisel, mille on korraldanud Euroopa Parlamendi naiste õiguste komisjon. suur tänu kõigile korraldajatele. nii mina kui ka minu kolleegid on soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed Türgi parlamendis. me anname kõik endast parima ja ohverdame ennast selleks, et aidata oma õdesid ja vendi ja suur tänu, et te andsite meile võimaluse täna siia tulla. viimase viie aasta jooksul on maailma tabanud kõige suurem humanitaarkriis ja me kõik peame võitlema selle vastu. kõik ähm, me loodame, et meil õnnestub panustada probleemide lahendamisse, täpselt samamoodi nagu ka soolise võrdõiguslikkuse probleemidesse Türgis. Türgi on tegelenud viimase viie aasta jooksul pagulastega seotud probleemidega, meil on üheksasaja kilomeetri pikkune piir Süüriaga ja seitse koma viis miljonit süürlast on sunnitud oma kodukohast lahkuma väga paljud äh, pagulased on naised ja alaealised äh,. Türgi on kõige rohkem pagulasi Süüriast vastu võtnud. selle aasta jaanuarikuus oli meil kaks koma kuus miljonit süürlast, kes elasid Türgis. tegelikult peaaegu kaks koma seitse miljonit. viiskümmend viis protsenti nendest on alaealised. kümme protsenti lapsed ja kolmkümmend protsenti naised. kümme Türgi provintsi on püstitanud kakskümmend viis pagulaslaagrit, kus elavad kümned tuhanded Süüria pagulased. kakssada tuhat Süüria pagulast on saanud laagrites peavarju mina esindan Türgi põhilist opositsiooniparteid ja ma võin teile öelda, et Türgi kõige suuremaks probleemiks ongi immigratsiooniprobleem. seda probleemi ei saa Türgi üksi lahendada, meil on vaja rahvusvahelise üldsuse abi ja toetust ma usun, et eriti just Euroopa Liidu liikmesriigid peavad üles näitama solidaarsust selliste riikidega nagu Türgi, mis on Euroopa Liidu kandidaatriik ilma igasuguste eelarvamuste ja vabandusteta peaks Euroopa Liit seisma äh, meiega nagu õlg õla kõrval. ma usun, et meil on vaja finantsabi, ma olen veendunud, et kui leitakse vahendid Euroopas Türgi toetamiseks, siis see aitab olukorda parandada. me peame millised on problemaatilised valdkonnad ja nüüd tuleb asuda sõnadelt tegudele. Euroopa Liit ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad hakkama leidma vahendeid ning meil on vaja neid vahendeid ja me peame kohe hakkama siis kokku kogutud rahaga kasutama, näiteks liitumiseelse abifondid, ma usun, et äh, see, mida siiamaani on Euroopa äh, Liit teinud liitumiseelse abina, et sellest ei piisa, meil on vaja alternatiivset äh, äh, meedet. me oleme tänulikud abi eest, mida me oleme siiamaani saanud, kuid on täiesti ilmselge, et tegelikult on vaja rohkem abi. lõpetuseks tahtsin öelda, et äh, lahendus sellele probleemile on võimalik tegelikult saada alles siis, kui konflikti juured Ehm, juuritakse välja, ehk siis Süüria sõda lõpetatakse. nii et kõik riigid, kaasa arvatud Euroopa Liidu liikmesriigid, peavad siin äh, abikäe ulatama. meie partei põhiliseks äh, äh väärt-, põhimõtteks on see, et meil on vaja rahu nii kodus kui ka rahu välismaal, see on Atatürgi sisse viidud põhimõte ja see põhimõte on praegu tähtsam kui kunagi varem. Türgis elavad Süüria pagulased, ükskõik mis soost nad ka poleks, neil on vaja tervishoiu ja haridusteenuseid, samamoodi nagu ka sotsiaaltoetusi meie valitsus on välja töötamas vajalikke meetmeid ja meie äh, põhilise opositsiooniparteina toetame valitsust nendes püüdlustes, me oleme vastu võtnud äh, tähtsaid seadusi ähm, selles valdkonnas. aga ka meil on geograafilised piirangud äh, pagulaste vastuvõtmisel varem me nimetasime ainult Euroopast pärit pagulasi äh, pagulasteks, aga viimastel aastatel on vastu võetud seadusemuudatusi, mistõttu meil on võimalik ka äh, mitte Euroopast äh, pärit migrante pagulasteks selleks, et nad saaksid ka kohe tervishoiu ja haridusteenuseid. ja jaanuarikuus võtsime me ka vastu terve rea seadusi, et nii, et Süüria pagulastel oleks võimalik saada tööluba ma väga vabandan, et olen ületanud juba oma kõne, aga tahaksin siiski veel öelda, et selleks, et tagada Türgi äh, lõimumist Euroopa Liiduga, tuleb hoolitseda sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid äh, annaksid rohkem abi Türgile võitlemaks äh, praeguse probleemiga. meil on ühine ajalugu ja see praegune tragöödia on kõige õudsem tragöödia, mida me oma ühises ajaloos oleme näinud vabandust, aga te olete kaks korda ületanud oma kõneaja. vabandage, proua, aga me olete juba kaks korda rohkem rääkinud, teised kõneaeg oli kolm minutit, me palusime, et räägitaks äh, kolm minutit, me oleme siin Euroopa Parlamendis täiesti teadlikud sellest, et teie kodumaal Türgis on äh, ehm, olukord väga eriline ja et on vaja instit-, Euroopa institutsioonide poolset koostööd, meenutagem, et sellel samal kohtumisel, kui me rääkisime naistest ja haridusest, siis juba üks teie kolleegidest Türgi parlamendist ütles, hoiatas meid, mis toimub Türgis ning tema, tema hoiatused on täide läinud äh, me oleme sellest teadlikud, ähm, äh, kuid arutelu peab rääk-, jätkuma ning veel ka teised parlamendid sooviv, esindajad soovivad sõna ning sellega seoses anname nüüd sõna äh, Saksa parlamendi esindajale Ulrike Hiilerile. jaa, herzlichen Dank ich.... aitäh mina Saksamaa parlamendi teises kojas esindan Bremeni liidumaad ja mul on väga hea meel, et mind kutsuti sellele tähtsale konverentsile ja mul on hea meel, et me saame siin äh, anda nõu selle tähtsa raporti kohta, mida koostatakse. ma teeksingi kohe oma märkused raporti kohta. rände põhjused, põgenemise põhjused, paljud kolleegid on seda juba maininud ma arvan, et äh, siin on kaks väga tähtsat põhjust, mis on selle äärmusliku olukorra endaga kaasa toonud äh, põgenike ja varjupaiga kriisi. tegemist ei ole mitte ainult äh, naistega, kes tuleksid Euroopasse, vaid tegelikult kogu maailmas on kuusteist miljonit naist põgenenud. Äh, esimeseks suureks põhjuseks on sõda. meie naised peame võitlema rahu eest ka naisliikumine Euroopas on äh, traditsiooniliselt nõudnud rahu ja sõdade lõpetamist ja eriti just nüüd Süürias äh, äh, märtsikuus algab sõja kuues aasta, nii et ka naised peaksid siin selgelt nõudma, et meil on vaja rahu. teiseks nälg ka siin Brüsselis tuleb aru saada sellest, et põllumajanduspoliitika on endaga kaasa toonud nälja paljudes piirkondades ja just sellepärast naised koos lastega on sunnitud põgenema. teiseks, see number äh, lõige kaheksateist äh, raportis, äh, siin on räägitud päritoluriikidest äh, meil Saksamaal räägitakse väga palju sellest, et äh, kui me võtame vastu pagulasi, äh, turvalistest päritoluriikidest, siis tegelikult õõnestatakse varjupaigaõigust ja just sellepärast tuleb kontrollida, äh, millised on varjupaigataotluse esitamise põhjused siis, kui inimene on pärit turvalisest päritoluriigist, et kas seal on mingid soolised põhjused või mingid muud põhjused. siis äh, veel üks punkt, mida mina siit raportist ei leidnud, tahtsin tõstatada ümberasustamisprogrammide küsimuse. kas see võib-olla ei oleks ka hea suureks võimaluseks, et me ÜRO pagulasprogrammide kaudu saaksime ümberasustamisi äh, äh, ellu viia selleks, et naised ei peaks pöörduma inimkaubitsejate poole või ei peaks äh, võtma jalge alla ohtlikku põgenemisteed. meil on ka Euroopa mm, Äh, vastu võetud massilise vastuvõtmise direktiiv, mida siiamaani aga ei ole eriti kasutatud. samal ajal aga peame me hoolitsema selle eest, et äh, naistel ja lastel kulud ei oleks liiga suured, sest äh, need inimesed oleks võimalik juba Jordaanias kiiresti nende programmide katuse alla võtta mul on väga hea meel jah, et äh, seksuaalselt levivad haigused on väga tähtis küsimus ja et ÜRO on selle juba oma aruannetesse üles võtnud ja et ka Euroopas mõeldakse selle peale rohkem. suur tänu, meil on veel kümme minutit arutelu aega jäänud, nii et ma paluksin, et järgmised sõnavõtjad üritaksid pisut lühemalt rääkida, et et ähm, teised saaks samuti sõna, sest äh, vastasel korral peab lihtsalt mikrofoni ära võtma. ning äh, järgmisena saab sõna Aira Kroovik äh, Serbia parlamendist. võib-olla ma hääl, hääldasin ta nime valesti, Aira Kroovik uh,. Thank you, I will speak Serbian language. suur tänu, ma räägin serbi keelt. ma ei loe ette seda kõnet, mis ma Serbiasse valmis kirjutasin, ma kuulasin arutelu ja mul on kolm küsimust, mille sooviksin esitada, retoorilised küsimused kuulajatele kõigepealt. ütlesime, et tegemist on väga olulise teemaga ma ei tea, kas kolmest tunnist on siis, siis piisab sellest rääkimiseks, ma ei hakka ka tänama selle eest kedagi, et sina tulid, sest see on meie töö, see on meie kohustus, peame olukorra enda kontrolli alla saama. loodetavasti järgnevatel kuudel on see ka üks põhilisi teemasid, mida arutatakse selles ja ka teistes institutsioonides. ning veel üks põhimõtteline küsimus. võime rääkida naistest, võime rääkida pagulastest Süüri-, Süüriast, Iraagist ja nii edasi, ilma, kas on mõtet neist rääkida, ilma et keegi neist siin oleks esindatud? mina arvan, et Äh, kõige parem, mis ma täna siin kuulsin, äh, oli see, mida rääkisid naised, kes olid kohapeal käinud. tahaksin kuulda ka mõne Süüria naise sõnavõttu, sest, äh, sest see informatsioon on võrreldamatu tähtsusega ja peame selle ära kuulama. ning kolmandaks tahaksin esitada ühe hüpoteesi. ma ei palu, et te hakkaks äh, Äh, sellele, äh, sellele vastuväited esitama, ma tahaks lihtsalt, et kõik vaataks oma südametunnistusse ja kui öeldakse, et järgmisel nädalal tuleb Brüsselist või mõnest teisest linnast äh, Ehm, buss sõidab mõnda, mõnda eh, pagulaslaagrisse, kas mõni meie seast oleks valmis paar nädalat mõnes pagulaslaagris olema, isegi kui me ei oleks spetsialistid või meedikud, kas oleksime valmis sinna minema, sest võib-olla võiksime kas või näiteks süüa teha või teha midagi konkreetset nende inimeste jaoks, kas oleks eh, keegi selleks valmis? seda ma tahaksin teada, kas keegi oleks meie seast valmis kaks, kolm või neli nädalat nende inimeste kõrval, õlg-õla kõrval elama, aitäh! estoy segura de que sí. kindel, et jah. ja järgmisena saab sõna ähm, Küprose parlamendi esindaja. suur tänu. nagu ma seda enne ütlesin, juba paneelis meie jaoks äh, pagulasprobleem ei ole äh, filosoofilist, ideoloogilinest või moraalset küsimust, sest meie küproslased oleme juba nelikümmend aastat ise pagulased olnud ning tunded on samad äh, ja ma olen nõus sellega, mida Eh, ütles eelkõnelenud kolleeg, me peame siin eh, eh, paluma, et tuleks ka Süüria ja, ja Iraagi pagulased, sest nende tunded on kohutavad, nad kaotavad oma väärikuse, nad kaotavad oma identiteedi, nad üritavad oma lapsi toita ja need hukkuvad iga päev Vahemerel, nad elavad traagilises olukorras ja ka Kreeka äh, saartel on olukord sarnane, äh, sarnane, teame seda, sest meil on rääkinud seda äh, vabatahtlikud, kes tegutsevad Kossi saarel, Lesbose saarel ja neid tuleb aidata mitte lihtsalt majandusabi osutades, vaid neid tuleb inimlikust seisukohast aidata, neile tuleb tagasi anda nende inimväärikus, kallid kolleegid Need inimesed maksavad väga kõrget hinda vabaduse nimel ja sellega seoses oleme meie kohustatud eh, oma eh, piirid avama ja peame tagasi andma neile inimväärikuse, et nad eh, saaks peatuda kusagil enne, kui saavad koju tagasi minna ning lõpetuseks sooviksin öelda, et arvud räägivad iseenda eest ametlikel andmetel kuuskümmend miljonit inimest elab pagulasena maailmas, kakskümmend miljonit on läinud teistesse riikidesse, kaheksateist miljonit äh, elavad pagulastena oma koduriikides, neli miljonit on äh, Euroopas. see tähendab, et andmed äh, on tohutult suur, arvud on suured ja meie kohustused ka on väga suured, aitäh ja nüüd Eh, suur tänu selle eest, et te sõna, kõneajast kinni pidasite ning sooviksin öelda ka, et ühes teises paneelis üks eh, Iraagi pagulane osales, nii et oleksime võimenud eh, rohkem aktiviste kohale kutsuda, aga siiski üks pagulane sai täna sõna. ja nüüd annan sõna Susana Madorile, kes on Portugali parlamendist. suur tänu. ma sooviksin tänada kutse eest sellele koosolekule, see on väga oluline aspekt inimõigustest äh, ja mõjutab naiste äh, elu. suur tänu kutsele eest Euroopa Parlamendile, tegemist on olulise resolutsiooniga, see, mida Euroopa Parlament järgmisel nädalal hääletab ja loodetavasti äh, suudame selle abil ka naiste olukorda parandada. Äh, nüüd võrdsus de jure de facto peab olema demokraatliku arengu nurgakivi. see äh, aitab kaitsta inimõigusi ja sotsiaalseid õigusi praktiliselt kõikides ühiskondades, kõikides tegevusvaldkondades on naised ebavõrdsuse ohvrid Eh, seda õiguslikult ja tegelikult ning eh, olukorrad on väga erinev erinevates riikides. selge on see, et naiste diskrimineerimine eh, muut-, aina põlistub seoses erinevate tavadega, samuti ka kultuuriliste religioossete traditsioonidega ja liikmesriigid peavad nõudma äh, Äh, ka põhiõiguste kaitset ja soolist võrdõiguslikkust ning mõistma täiel määral hukka igasuguse naistele vastu suunatud läbi, vägivalla äh, ning äh, kõikides faasides süüli pakkumisele ning integreerimisele tuleb nõuda Euroopa seaduste täide, täite, täitmist ja äh, see soolise võrdõiguslikkuse aspekt tuleb koolitustel, haridus äh, käigus äh, esile tõsta ja alles hoida ning see peab olema oluline teema, mida käsitleda ning Genfi konventsioon ütleb ju selgelt seda viiekümne esimesest aastast, et naised on tagakiusamise ohvrid äh, ja need inimväärikust solvatakse seoses tema soolise kuuluvusega. naised, kes jõuavad Portugali keda kiusatakse tagasi sellepärast, et nad on naised, äh, peavad saama äh, täiendavat toetust ja seda, äh, nagu seda nõuab ka Genfi konventsioon, neid naisi, keda, kes on vägivalla ohvrid, tuleb kaitsta ning tuleb koguda informatsiooni ja e, riikide kohta, kes e, naisi aidata ei soovi, naised, e, naiste õigusi tuleb arvesse võtta ka pagulaste asüülitaotluste esitamisel. üks asi on seadus ja teine asi on seaduste elluviimine ja Portugalis jätab see soovida ning veel Eh, tuleb meenut-, tuleb survestada ka meediaorganisatsioone, rahvusvahelisi organisatsioone, sest eh, sest eh, no, seadusi saab saata, olukorda saab muuta ainult teiselt poolt, ainult seestpoolt tuleb nõuda, et naisi toetatakse tegelikult peal, linnapealsus tuleb lõpetada ja selle probleemi üleliigne lihtsustamine peab lõppema peame, me vajame rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat, meil on vaja Schengenit, meil on vaja võidelda ja peame uskuma väärtusi, mis äh, Delori ja Schumanni äh, äh, ka kaasas käib Euroopa vahelistest, see kaitseb inimõigusi, aitäh! suur tänu, meil on vaja rohkem Euroopat, aga Euroopa ei ole midagi abstraktset, vaid see tähendab erinevaid institutsioone ning ühes neist, kus on esindatud liikmesriikide valitsused, peab samuti ähm, täidetama endale võetud kohustusi ja järgmisena saab sõna Austria parlamendi esindaja. werde meine Rede auf Deutsch halten. räägin saksa keeles, ütleb kõneleja. jah iga kord räägitakse ühte ja sedasama. Need, kes eh, sõja ajal vaatasid kõrvale, on eh, täna, eh, tunnevad ennast ohvrirollis ja kaeblevad pagulaskriisi pärast ja pagulasteemal räägitakse peaasjalikult niimoodi, et me oleme nii vaesed, lühikesed ja me ei suuda näidata juhi rolli ja hallata seda kriisi ja jällegi on nii, et äh, härjal ei haarata sarvist ja ei nimetata asju õigete nimedega. just äh, täna siin kojas, kus on nii palju naisterahvaid, on meie ko-, kohus äh, vaadata ka seda, milline on naiste olukord meie enda koduriikides. aga enne, kui ma selle teema juurde veel lähen, tuletaksin ma teile meelde, et IS-i poolt äh, vägistatud, äh, müüdud, äh, orjastatud naised, neid ei ole leitud veel tänaseni, mõni aeg tagasi leidi, leiti suur massihaud ja mitte midagi ei ole selles osas tehtud, Boko Haramiga on sama lugu, Äh, aasta tagasi juba öeldi, et me ei saa mitte midagi teha, need naised on juba mehele pandud või on äh, nad rasestatud äh, või, või maha tapetud, vot sellele me peame mõtlema. samuti, et kuidas rahvusvaheline üldsus reageerib tegelikult sellistele asjadele, iga naine peaks võitlema selle eest, et vähemalt need ohvrid leitakse uuesti üles ja et nende ähm, elu parandata, paraneks ja kui me nüüd tuleme tagasi liikmesriikide juurde, siis me näeme, et ka seal ei nimetata asja äh, veel õigete nimedega. näiteks Türgist äh, tuli äh, meieni sõnum, et meil on väga palju pagulasi ja et me oleme, me ei tea, mida teha ja et meid tuleb aidata ja Türgis on väga palju naissoost pagulasi kes satuvad äh, sala, inimkaubitsemise ohvriks, äh, nad sunnitakse abielludesse äh, ja inimesed üritavad kuidagi hinge sees hoida. tegemist on elutingimustega, mis on täiesti vastuvõetamatud ja kui me asjadest ei räägi äh, avatult, siis me ei leia ka lahendusi. ja meie, just nimelt meie, naised, äh, peaksime olema piisavalt julged, et äh, nendest asjadest oma koduriikides ka rääkida, Austrias on täpselt samamoodi. ka Austrias on pagulaslaagrites meil see probleem, et seal ei ole elamisväärsed tingimused, need, kes kohal on käinud, näevad, et näiteks ei ole pesemisvõimalusi piisavalt, ei ole hügieenivahendeid, naised ei tunne ennast seal hästi ja öö, lahendus on võimalik leida alles siis, kui öö, olla ise julge ja rääkida tegelikkusest oma liikmesriikides ja lõpetuseks tahaksin ma veel viidata sellele, et loomulikult on lahendus leitav ainult tõhusa rahupoliitika ja ainult siis äh, on äh, võimalik äh, muuta ka praegust tasakaalutust maailma tasandil. ilma naiseta ei ole rahu võimalik ja ilma naiseta ei ole võimalik ka inimväärikas elu ja ilma naiseta ei ole võimalik tagada ka naisõigused. see on minu üleskutse kõikidele naispoliitikutele, kes siin kojas täna on, olge julged ja rääkige oma koduriikide poliitikast ka avatult. kui me ei taha naisi jätta hätta, siis me peaksime üheskoos tegutsema ja võitlema selle eest, et äh, anda ka nendele naistele võimalus äh, elamisväärseks eluks. aitäh! suur tänu! kuivõrd äh, meil on väga vähe aega järel, äh, saavad nüüd sõna meie kaks äh, külalist siin ülevalt planeelist. ja tõesti, sellisteks aruteludeks tuleks leida tulevikus rohkem aega ja ma ütlesin, et järgmisel aastal võib-olla võiks mõelda sellele, et taoline seminar toimuks natukene pikemalt, miks mitte terve päev selleks, et rohkem oleks võimalik sõna saada kolleegidel. aga ma tahan teid igal juhul tänada, tänada selle eest, et te olete osalenud meie kohtumisel, kes te olete väljendanud oma seisukohti ja kuivõrd teha on veel nii palju, olen ma veendunud, et meie koostöö peabki jätkuma. nagu üksteist ütles, see ongi meie kohustus see ei ole asi, mis on meie soov või tahe, vaid me peamegi seda tegema, olles institutsioonide esindaja. see on meie kohustus ja me ei saa eh, pilku pöörata sellelt tänaselt reaalsuselt. aga nüüd, kui lubate, annaksin sõna proua Ingibjörg Kislatottirile igal juhul ta esindab äh, Türgis äh, ÜRO naiste organisatsiooni ja on äh, tegev siis ÜRO Kesk-Aasia sektoris. Teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad lubage mul kõigepealt tänada Naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni selle tänase kohtumise ellukutsumise eest ja suur tänu, et mind kutsusite osalema äh, ÜRO naisorganisatsiooni nimel. minu jaoks on see äärmiselt oluline, oluline ja, ja väärtuslik kohtumine selleks, et kuulata teid ja saada kinnitust äh, meie uuringutele, kui me vaatasime olukorda Makedoonias ja Serbias ja see oli uuring, mille viisime läbi eelmise aasta lõpus ja meie peamine järeldus oli see, et äh, reaktsiooni planeerimine ja teenused ei äh, ole veel piisavalt kõrgel tasandil, et pagulastest naiste vajadused äh, ja haavatavuse arvesse võtta ja kahjuks ei ole midagi vahepeal muutunud. ja ühtlasi on muljetavaldav minu meelest ka see, et paljud parlamendisaadikud üle terve Euroopa on kokku tulnud sellest asjast rääkima teema, mis kahjuks ei ole saanud äh, väga suurt tähelepanu seni olgem ausad, äh, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste jõustamisest, äh, määritakse palju mettmoka peale, tehakse palju avaldusi, programme võetakse vastu, tegevuskavad, strateegiad, aga kahjuks nagu tegelikkuses ei juhtu midagi. ja see kehtib ka pagulaskontekstis ja naispagulaste teemast eraldi rääkides ja ma tõesti loodan, ja see tänane kohtumine on paljulubav, et äh, nüüd tegeletakse teemaga edasi. väga järjest rohkem ja rohkem naisi äh, võtavad jalge alla selle ohtliku tee Euroopasse, nii nagu täna on öeldud, enamus nendest naistest on äh, kannatanud nelja aastat sõjaseisukorda Süürias ja Iraagis ja Afganistanis veel kauemalgi. esimest korda pärast sel, selle kriisi teravnemist on jõudnud siis olukorda, kus jaanuaris kaks tuhat kuusteist äh, oli rohkem naisi, kes äh, Kreekasse teele asus, kui mehi. tüdrukud äh, ja naised satuvad oma teel kaasreisijate, kaubitsejate, julgeolekujõudude, kurjategijate ja lihtsalt puhtvõõraste poolt ähm, seksuaalkuritegude ohtu ja loomulikult vägivald naiste seas on ka teada, aga naiste arvu tõustes ei ole tõusnud sugugi teenuste ähm, pakkumine marsruudil. esmaspäeval me nägime seda, et nad on järjest vaenulikuma vastuvõtuga äh, silmitsi Kreeka ja Makedoonia piiril, äh, kontrollitakse piiri sõjaliselt äh, ja ka nendes kokku klopsitud laagrites Galees. naised ja lapsed, kes on juba vägivaldsete konfliktide ohvrid oma koduriikides, satuvad uuesti ohvri rolli ja näevad ja on tunnistajateks vägivaldseteks kokkupõrgeteks tegelikult äh, piirkonnas, kus nad otsivad abi. Ähm, kahekümne üheksandal märtsil äh, pisargaasi rünnaku alla sattunud naistest pildid äh, ei vii sugugi olukorra stabiliseerimiseni, vaid hoopis džihadistlike grupeeringute hoogustumiseni. julgeoleku üksustega äh, tekivad äh, vägivaldsed äh, kokkupõrked, neid kasutavad samuti ksenofoobsed grupid ära Euroopas. seega plahvatusohtlik olukord ja ei ole vaja palju selleks, et sellest tuleks tulekahju varjupaiga andmine naistele ja tüdrukutele on järjest problemaatilisem, sellepärast et Lääne-Balkani riigid marsruudil võtavad ühepoolselt vastu samme oma piiride kontrollimiseks. vastavalt Genfi konventsioonile tähendab äh, õiguskaitsele õigust individualiseeritud varjupaigataotluse läbivaatamisele. ÜRO peasekretär ütles kahekümne kuuendal veebruaril, uued piirangud ei vasta tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsioonile, pagulaste konventsioonile ja selle tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta protokollile. sellepärast, et äh, see, et äh, taotlusi enam ei vaada läb-, vaadata läbi äh, ükshaaval, rikub seda. praegune olukord Kreeka piiril puudutab eriti naisi. eile leidis kinnitust see info, et Kreeka tahab tagasi saata kolmsada kaheksa pagulast Türki see, seda vastavalt Euroopa Liidu Türgi eh, tagasivõtulepingule. ja tõesti tekib küsimus, et kas ei ole mitte mingisuguseid erandeid ette nähtud eh, nende inimeste kaitseks, kes eh, kellel lasub inimõiguste rikkumise risk, äh, nagu naised äh, seksuaalvägivalla ohvritena või äh, seksuaalvähemused, keda ähvardab vangistamine oma päritoluriikides. aga riigid, kes on alla kirjutanud Istanbuli konventsioonile nagu Serbia, peavad tõlgendama Genfi konventsiooni öö, ometigi ju soopõhiselt ja tagama vastavalt inimese soole talle mm, teenused varjupaigataotlusel. nii nagu meie raportis on kirjas, äh, Euroopa Liidu, vabandust, äh, Euroopa Parlamendi komisjoni raportis on kirjas, on sundabielud, äh, suguelundite moonutamine ja nii edasi, peaks olema teemad, millest lähtutakse samuti. ja, ja kui on nende osas oht, pagulaste puhul, siis see peaks olema põhjuseks, miks anda inimesele turvapaik ja Euroopa Liidul on suunised ka selle kohta, kuidas läbi vaadata varjupaigataotlused ja kuidas äh, üldse läheneda rändeküsimustele. õigusabi äh, naispagulastele, juurdepääs äh, naistõlkidele, psühholoogiline abi, lapse, laste hoolekanne ja taotluse läbivaatlemise õigus eraldiseisvalt naisterahva abikaasast on soovitused, mille see komisjon on teinud ja on teretulnud minu meelest täna rääkisime me töögrupis kolm sellest, et mõnikord piiravad naiste õigusi nende mehed ja seega tuleb tagada nende õigus varjupaigale. Türgis, kus baseerun mina, on kaks ja pool miljonit pagulast, pooled nendest hinnanguliselt naised. paljud naistest on äh, maha jäetud äh, meeste poolt, kes äh, on ette tulnud siis Euroopasse ja, ja leiavad nüüd, et peresid ühildada on väga raske. on tunnistajaks nad sellele, et väga paljud riigid tekitavad selles osas raskusi, nagu Taani ja Saksamaa ja ilmselt äh, tulevad riburada pidi järgi teised riigid. ja ma tahaksin lõpetada, et täna Euroopas ja üle terve maailma on meil hädasti vaja tõelise poliitilise tahte ülesnäitamist ja meil on vaja poliitilist julgust, meil on vaja selliseid poliitikuid, kes tahavad ellu viia ümberpaigutamise ambitsioonikat kavad niimoodi, et pagulaste inimõigustest peetakse kinni, meil on vaja poliitikuid, kellel on piisavalt julgust äh, kandma ja näita üle solidaarsust äh, kõikide nendega, kes võitlevad viha vastu me peame oma õdede ja vendadega kõrvuti seisma ja kaitsma neid väärtusi, mis on Euroopa Liidu alastaludeks, alustaladeks. me peame kasutama poliitilist tahet ja, ja tegelikult teadlikkust too küsimustest, nii nagu see on välja tulnud siin täna, selleks, et viia Euroopa järgmisesse faasi, Türgi Euroopa Liidu tippkohtumisel Brüsselis esmaspäeval ja nii nagu ka Martin Schulz ütles, Euroopa Parlamendi president oma avakõnes, eh, peame sellele meie panustama. suur tänu, et kutsusite mind külla ja ma loodan, et me nüüd läheme edasi juba järgmisesse faasi ja esmaspäeval see järgmine samm ka astutakse tippkohtumisel. Este... suur tänu ning äh, tänase kohtumise lõppsõna annan sõna äh, Hannibalile, kes on Euroopa Parlamendi liige ning tema on selle resolutsiooni autor, mis võetakse vastu järgmisel nädalal Euroopa Parlamendi täiskogul ning sooviksin tänada ka äh, äh, teda suurepärase töö eest, ta on olnud pidevas kontaktis erinevate organisatsioonidega ja üritanud äh, tutvuda olukorraga koha peal ning äh, äh, ka võtnud arvesse erinevaid poliitilisi seisukohti, et parlamendi hääl oleks selles valdkonnas kuuldav. Well, thank you, Ratchi. I'm very honored aitäh, mul on äh, suur au olla siin ja raportöörina selles tähtsas küsimuses pöörduda teie poole ja rääkida teatud küsimustest ja kahjuks tõesti ainult teatud küsimustest, mis siin täna tõstatati. suur tänu teile kõigile siia tulemast ja meile oma kogemusi jagamast. olen Äh, väga tänulik, et äh, riiklike parlamentide esindajad, te kõik olete võtnud vaevaks täna siia tulla ja teie panus on tõesti väga väärtuslik. ma teeksin kommentaari selle kohta, mida eelkõneleja ütles, meil on vaja ka poliitilist tahet, me kõik teame väga hästi, kui raske on olukord äh, ja kui läbipääsmatu ta praegusel hetkel tundub, aga meil kõigil tuleb üheskoos töötada lahenduse nimel. ja see, mida me täna siin arutasime, oli tegelikult lahendus, mis teeks naiste ja laste olukorra selles konfliktis, üleüldiselt kriisis paremaks, kui ta praegusel hetkel on me kõik rääkisime inimõigustest ja väärikusest ja ütlesime, et sellest tuleb alustada ja tõesti, arutelusid tulebki just sellest alustada kõigil, kõikide, kõiki naisi, kõiki lapsi tuleb väärikalt kohelda vastavalt meie väärtustele ja uskumustele, uskumustele. ja me tunnistasime, et naistel ja lastel on erivajadused, neid tuleb võib-olla teistmoodi kohelda äh, ja seda kahjuks väga paljudes Euroopa osades pole juhtunud ja ka väga paljud naispagulased ja lapsed, kes praegusel hetkel on teel Euroopa Liitu või siia jõudnud, ei ole saanud äh, teenitud kohtlemise ähm, ei ole saanud teenitud kohtlemist Need probleemid, millega naispagulased ja lapsed on olnud vastandatud, need ei ole piisavalt teatud, nendega ei ole tegeletud, nendele ei ole tähelepanu pööratud. ma loodan, et me natukene lahendasime seda olukorda. järgmisel teisipäeval täiskogu osaistungjärgul, rahvusvahelisel naistepäeval, siis tõesti parlament arutab seda küsimust, meil õnnestus see sellel päeval päevakorda panna, sest see on tõesti väga sümboolse tähendusega. naiste õiguste komisjon, Euroopa Parlament on öelnud, et kogu see naispagulaste küsimus on küsimus, mida sellel aastal tuleb rahvusvahelisel naistepäeval arutada. nii et tõesti loodame, et sellega soolised küsimused ja naised tulevad paremini välja ja annab äh, tegelikult äh, Euroopa Liidu valitsustele, Euroopa Liidule üleüldiselt võimaluse midagi ära teha nendes riikides, kus pagulasi võetakse vastu ja ka nendes riikides, kuhu pagulased liiguvad edasi pärast Euroopa Liitu jõudmist. tegemist on suure tööga ja meie parlamendiliikmetega saame hoolitseda selle eest, et meie äh, valitsused teeksid kõik endast oleneva selleks, et tegeleda just naispagulaste küsimusega tegemist on äh, pagulaste kriisi kõrval ka poliitilise kriisiga ja paljud kõnelejad ütlesid, et meil tuleb tegeleda selle kriisi juurtega, äh, küsimusega, miks nii paljud pagulased põgenevad ja tulevad Euroopasse. see on väga tähtis küsimus, äh, võib-olla ka kõige olulisem osa selles probleemis naised ja pagulased on kaks võib-olla isegi natuke eraldiseisvat probleemi, aga meil tuleb sellega koos tegeleda. ja see, mida siin öeldi ka rahu kohta, nii paljud naised on võidelnud rahu eest, kõnelnud rahu eest ja tõesti naisliikumise traditsiooniks Euroopas ongi olnud see, et rahu on meie jaoks üks tähtsamaid küsimusi ja peab jääma selleks ka praeguses konfliktis ja praeguses kriisis ja samamoodi kuulsime, et tegemist on üha rohkem naiste kriisiga, sellepärast et naispagulaste arv tõuseb, üle poole pagulastest on naised. statistika on ausalt öeldes juba päris äh, šokeeriv. kuulsime siin UNICEF-i numbritest esimest korda üle kuuekümne protsendi pagulastest on naised, eelmisel aastal oli see number kakskümmend protsenti, samamoodi ka laste hulk pagulaste hulgas tõuseb, tegemist on väga päevakajalise küsimusega, millega meil tuleb tegeleda, üha rohkem naisi tuleb ja mina usun, et naiste arv kasvab veelgi. kuulsime ka ja inimesed küsivad, et me kuuleme üha rohkem, et me kuuleksime rohkem naispagulaste kogemusi ja mul on väga hea meel, et meil oli siin ka pagulane Iraagist, kes ühes töötoas ka sõna sai. ma arvan, et me peaksime neid rohkem ära kuulama. me oleme ilmselgelt väga palju kuulnud abiorganisatsioonidelt ja vabaühendustelt ja mina ka äh, võtsin ühendust paljude nendega, kui ma oma raportit koostasin, aga see ei ole täpselt seesama, kui kuulata ära nende inimeste kogemusi, kes on äh, kodust lahkunud, äh, läbinud selle raske tee koos oma lastega, äh, kes on näinud ja tundnud omal nahal vägivalda kes on pidanud väga rasketes olukordades hakkama saama, sellistes olukordades, mida me ei suuda endale võib-olla isegi ette kujutada. ja ma palun, et kui teil on aega, siis minge vaatama fotonäitust, mis on äh, parlamentaariumis. Äh, Mari Trinin on see fotograaf, äh, kelle fotosid seal näidatakse ja see foto näitas täpselt, mis toimub. ma tõesti äh, näitan üles austust kõikide nende naiste vastu, kes on lahkunud kodust selleks, et äh, leida paremaid tingimusi. suur tänu kõigile, kes aitasid tänast üritust korraldada, suur tänu parlamenditeenistustele tehtud töö eest ja ma loodan, et me võime nüüd öelda, et me teame praegusel hetkel rohkem kui enne seda üritust ja et me nüüd tõesti pöördume nende inimeste poole ja teeme ka rohkem kampaaniat, parandamaks naispagulaste ja nende laste olukorda. suur tänu teile, proua Hannibal ja sooviksin tänada ka äh, tõlke, kes äh, meile viis minutit koosoleku aega juurde lubasid äh, ning äh, lõpetas, lasid meil niimoodi seminari lõpetada, tänan teid osaluse eest ja kui äh, see kohtumine nüüd lõpeb, siis kui äh, olete kõik kutsutud väikestele kokteilile Enudi Menuhini saalis ja palun mingem kõik koos, et me keegi ära ei eksiks neil pikkades koridorides, pikkades koridorides, aitäh, aitäh!